protokolle, nii et neid ei ole vaja kinnitada, läheme kohe teise päevakorrapunkti juurde, milleks on esimehe teadaanded. enne kui me läheme sisulise päevakorra juurde, tahaksin rääkida veel valimistest Albaanias ja selle kohta informatsiooni saada. me oleme OSCE-lt kuulnud raporteid selle kohta, et oli probleeme, suuri probleeme. valimiste ettevalmistamisel, läbiviimisel ja veel ka hiljem. nii et ma tahaksin teada, millised on viimased sündmused, sest tegemist on tähtsa riigiga, mille puhul me soovime liitumisläbirääkimisi alustada me saatsime härra Kukani ja Fleckensteini sinna selleks, et nad äh, jälgiksid valimisi ja toetaks ka parteidevahelist koostööd. nii palju, kui mina olen kuulnud, olid viimati mainitud härrasmehed äh, ka edukad oma töös, aga et valimistel siis asjad läksid jällegi teistmoodi ja et poliitilisi pettusi oli päris palju. OSCE on väga selgelt äh, teinud avaldusi meediaküsimuste kohta, selle kohta, mis seal toimus ja samamoodi ka see, mida räägiti häälte ostmise kohta ning ka häältega manipuliseerimise kohta OSCE on rääkinud, et äh, häälte eest anti nii sularaha kui ka toidutšekke, et manipuleeriti hääletamisnimekirjadega, et administratsioon oli kaasatud, ametivõimud olid kaasatud valimistesse, tegid kampaaniat, et ametnike survel valitsus äh, võttis vastu meetmeid äh, selleks, et ametnikud saaksid suunata siis äh, valimiste tulemust, äh, nii et tõesti kogu avalik teenistus oli kaasatud. ja samuti oli probleeme ka valimisringkondade haldamisega. nii et tõesti siin räägiti, et inimestel oli suisa oht elule ehk et Äh, kolmkümmend üheksa manipuleerimisjuhtu oli seal, kolmkümmend neli korda oli ametivõimud kaasatud valimiskampaaniasse, nii et ma arvan, et sellest tuleb rääkida, mina ei olnud kohapeal ja ei oska seda hinnata ja aga kohe kindlasti, kuidas palun, küsib härra Prokk, saalis räägitakse mikrofonita ja sellepärast oleks väga hea, kui väliskomisjon räägiks nendest küsimustest ja oleks hea, kui härra Kukan ja härra Fleckenstein saaksid teha lühikese sissejuhatuse, anda oma hinnangu selleks, et me teaksime, kas me peaksime selle küsimusega edasi minema. Eduard, sul on sõna, palun. siiski härra Fleckenstein haaras mikrofoni. ei, kõigepealt äh, suurem fraktsioon, ütleb härra Brock. aga tegelikult mul on ka ükskõik aitäh, härra esimees. paari sõnaga valimistest ja valimiste ettevalmistamisest Albaanias. on tõsi, et äh, see riik oli väga raskes poliitilises kriisis, pinged olid suured äh, üle-eelmisel aastal, kui äh, parlamendisaadikud ja parlamendi ametnikud äh, pikka aega parlamendi tööst osa ei võtnud äh, ja detsembrikuus äh, koos härra Fleckensteiniga läksime me sinna koha peale ning meil õnnestus kaks poliitilist parteid kokkulepet sõlmima panna ja see kokkulepe võeti siis ühehäälselt vastu toimusid kohalikud valimised, mis peeti administratiivse reformi läbiviimise taustal ja äh, paika pandi siis kuuskümmend üks administratiivset piirkond selle reformiga. ja selle Need valimised olid väga tähtsad Albaania jaoks, sellepärast et see oli ähm, Albaania demokratiseerimisprotsessi lakmustestiks, sest tegelikult oodati seda, et pannakse paika liitumisläbirääkimiste äh, alguskuupäev, nii et need valimised olid väga tähtsad Albaania tuleviku jaoks. ma olin ühenduses äh, Tiranas, Albaanias OSCE vaatlusmissiooni juhiga, suursaadik Loveroliga, rääkisin ka Euroopa Liidu suursaadikuga, härra Vlahutiniga ja samamoodi ka USA suursaadikuga Albaanias. olen lugenud ka OSCE ja ka ODIHR-i esialgset raportit. mida selle kohta öelda? Nendes raportites öeldakse, et oli väga palju rikkumisi valimisprotsessis ja needsamad küsimused, mida ka sina mainisid, Elmar, seal öeldi ka seda, et valimiskampaania oli üleüldiselt rahulik ja positiivne, valimiste päev ei toonud endaga kaasa dramaatilisi probleeme positiivne oli ka see, et suurem osa parteidest nõustus valimistulemusega ehk et siis äh, kaotaja õnnitles võitjat, aga ma arvan, et äh, võib-olla tuleks jätkata neid arutelusid, kui me oleme saanud nii Osieri Koeste lõppraporteid, mis vastutasid valimiste vaatluste eest on kaks küsimust, mis on praeguseks hetkeks selged ja millega me saame tegeleda. esiteks äh, krim-, kriminaalsuse taseme vähendamine, see oli ka see, äh, mis oli äh, parteide kokkuleppes kirjas, see tähendab seda, et kriminaalkaristust kandnud inimeste kandideerimine. nimelt oli eesmärgiks, et äh, neid inimesi ei võetaks valimisnimekirjadest maha ei kohalike omavalitsuste valimiste puhul ja ka parlamendivalimiste puhul, seda ei saavutatud, nii et tõesti on vaja selle kallal veel tööd edasi teha. ja teiseks äh, häälte ostmine. oli väga palju erinevaid juhtumeid, mida tuleb uurida ja väga raske on häälte ostmist tõestada, sellepärast et häälte ostmine tähendab seda, et see inimene, kes saab nii-öelda raha oma hääle eest, osaleb kuriteos ja sellepärast nad ei taha ka politseis tunnistusi anda ja avalikult seda tunnistada nii et äh, need olid need kõige suuremad rikkumised, aga häälte ostmine oli siis kõige suurem samamoodi ka riigivõimu politiseerimine ja ka ülejäänud küsimused, mis sa välja tõid. samamoodi ka valimiste keskkomisjoni töö ei olnud kohe algusest peale kõige parem. ja ma arvan, et enne kui me teeme lõppjäreldusi, peaksime ära ootama mõlema organisatsiooni ODIRI OSCE lõppraportid ning siis tõstatama selle küsimuse laiapõhjaliselt ja objektiivselt, sest äh, ütlen veel kord, nende valimiste tulemused ja hinnang sellele on väga tähtis selle riigi tuleviku jaoks, aitäh! ja Knut Fleckenstein järgmisena, palun! väga palju mul juurde lisada pole, sest olen täiesti nõus sellega, mida kolleeg Kukan just äsja ütles. ma arvan, et see, mida Odir ütles, et on täiesti õige, et üleüldiselt läks kõik päris hästi ja tegelikult meie peame tunnistama, et kõik läks paremini kui see, mida me siiamaani oleme näinud. Itaalia suursaadik ütles, et see oli väga heaks päevaks Albaania jaoks, aga isegi kui see kõik läks paremini kui eelmine kord, on siiski terve rida küsimusi, mida Odir on tõstatanud ja mis tõesti ka juhtusid. ja sellepärast toetan ka mina, et ootame ära lõppraportit selleks, et me siis saaksime vaadata, millistes küsimustes me saaksime valitsusele esitada nõudmisi, et tuleb olukorda parandada või et me siis vaatame, kus võib-olla on tõesti ka valimisi korralda. me ei saa seda praegusel hetkel hinnata, sellepärast tuleb Oudiri raport ära oodata. üks küsimus on problemaatiline, kui üks partei juhtidest äh, pärast äh, partei konverentsi Brüsselis ütleb, et äh, ta ei tunnista valimistulemusi, siis ma arvan, et ta ei tohiks oma elu liiga lihtsaks teha, aga me tõesti peaksime vaatama, et kas kuuekümne ühes valimisringkonnas mõnes tõesti oli nii suuri rikkumisi, et me peaksime tõsiselt seda küsimust arutama. volinik Haan väljendas väga mõõdukalt, ta ütles, et ta ootab ära lõpptulemuse, komisjon esitab ka oma arvamuse ja ma tegelikult oleksin lootnud, et kõik oleks täpselt samamoodi reageerinud, aitäh! aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? ei ole, siis ma teen ettepaneku, et Odiiri raportööri või ka Euroopa Nõukogu, ei siiski Odiiri assamblee raportööri kutsume meie ette, et ta saaks meile oma raportit tutvustada, see oleks siis umbes kahe kuu pärast ja ma teeksin ka ettepaneku, et Euroopa Liidu suursaadik Tiranas tuleks ka siis kohale kutsuda. ma kuulsin, et ta on väga selgete arvamustega mees. ja ta olevat ka suisa teatud äh, äh, kampaaniaüritustel osalenud, aga kes teab, võib-olla on see informatsioon vale. olete te sellega nõus? hästi siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Gipfel. tippkohtumine. meie raportöörid on, Saad ei ole kohal. meil toimus tippkohtumine, mis tegeles äh, mis oleks pidanud tegelema siis äh, kaitse ja julgeoleku küsimustega, see toimus eelmisel neljapäeval. sellel ülemkogul tegelikult kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kaitse tippkohtumise järeldusi korraldi ja sellest võib nüüd järeldada, et seda kõike hakatakse nüüd ka ellu rakendama. ja eelmisel nädalal toimus meil arutelu ka proua Mogheriniga ja ma sain aru, et äh, meie üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia jaoks on see väga tähtis ja seda kõike tehakse umbes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta suvel. siis koordinaatorite koosolekul me otsustasime, et me koostame raporti, äh, algatusraporti selleks, et me kohe algusest peale saaksime sekkuda selle tähtsa küsimuse arutamisse. ma arvan, et need küsimused, mis puudutasid tihedamat koostööd kaitseküsimustes ja Euroopa Liidu eelarve on väga tähtsad, eriti kui me räägime teadusest ja tehnoloogiaprogrammidest, siis nendest hübriidsetest ohtudest, koostööst Äh, kaitsevaldkonnas äh, äh, jah, see arutelu ei olnud äh, oktoobrikuus veel väga laiapõhjaline, sest toona oli väga palju muid küsimusi, mida oli vaja arutada, nagu näiteks äh, Kreeka euroalalt lahkumine. aga tõesti, nagu me juba eelmisel teisipäeval kartsime, ei õnnestunud saavutada seda, et oleks äh, selged ülesanded paika pandud, nii nagu meie seda oleme raportis äh, välja toonud, erinevate võimaluste ärakasutamine, mida Lissaboni leping pakub, seda kõike kahjuks ei tehtud. eriti just Ühendkuningriik lükkas tagasi selle, et mingigi viide selle kohta sisse kirjutatakse ja kuna ülemkogu järeldused tuleb vastu võtta ühehäälselt, on ka olukord selline, nagu ta on aga kui me ei ole tõesti enam võimelised küsimusi arutama ja neid valdkondi nimetama, mis on lepingutega paika pandud meie pädevusvaldkondadeks, rääkimata nende uurimises, arvestades praegust julgeolekuolukorda, oleme me tõesti väga raskes olukorras. mis saab edasi? me peame arvestama ka sellega, et mitte üheski teises valdkonnas ei ole meil rahva toetus kõikides liikmesriikides nii suur just Euroopa rolli suurendamisele. ja see on tõesti märkimisväärne. tegemist oli tegelikult hea sõnumiga ida suunas, eriti kui mõtleme ida peale ja, ja väga hea oli, et tuli välja just see, mis tuli, et blokaad on olemas ja mul oli, mul on, minu arvates tuleks seda ka väga selgelt välja öelda, et vastavalt äh, nõukogu ühehäälsusnõudedele ei jõuta mitte kuhugi. ja ma ei hakkaks seda üldse avalikult siin äh, rohkem välja tooma. meie raportid on pigem need, mida tuleks välja tuua ja mida me oleme täiskogul vastu võtnud ja ma arvan, et äh, et ka teised siin kojas peaksid seda tegema, sest meie töötame välja selged seisukohad suure enamusega, sellepärast on meil nüüd ka probleem. see viimane lause, mis välja pakuti, oli see, et antakse kõrgele esindajale ülesanne uurida võimalusi, millega oleks võimalik Lissaboni lepinguga sisse viidud võimalusi ära kasutada ja seda Peskot ei mainitud üldse. isegi seda tuli vältida selleks, et kompromissile jõuda. nii et on täiesti selge, et äh, struktureeritud pideva koostöö puhul ei jõudnud me isegi mitte nii kaugele. kuigi leping näeb seda ilmselgelt ette. ja minu arvates oli tegemist väga suure tagasilöögiga raske tagasilöögiga Euroopa kaitsepoliitika jaoks ja nende ülesannete jaoks, millega meil tuleb tegeleda. ja ma arvan, vabandust, olin eile Riias, kui räägiti kui rääkisid omavahel Euroopa Parlamendi saadikud ja USA kongressi liikmed, see on see iga poole aasta tagant toimuv kohtumine, ja tõesti, me nõuame kogu aeg ameeriklastelt, et nad hoolitseksid suurema julgeoleku eest Euroopas. ja sellest, et kollektiivne kaitse on võimalik ainult NATO-ga ja siis nad küsivad, et noh, mis meie siis ise oleme äh, püsti pannud ja meil pole mitte midagi ette näidata. nii et äh, tähtis on see, et meil on vaja tihedamat koostööd ja me peame tegelikult selle küsimuse esitama ka uutele liikmetele Ida-Euroopas, kes on väga palju huvitatud äh, tihedamast koostööst, aga poliitilise tahte vastu astuda ei julge. ja, ja sedagi seal toodi välja, aga samas arvestades Briti referendumit, öeldi ikkagi jälle ei nii et ma arvan, et äh, me peame tõesti tegema kõik endast oleneva selleks, et Briti referendumi tulemus oleks positiivne, sest minu jaoks on väga tähtis see, et Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu, aga see ei tohi tähendada seda, et järgmise kahe aasta jooksul istume ainult käed rüpes, ei saa mitte midagi enam ära teha, sest meil on tõesti väga palju erinevaid võimalusi, mida me siis ei saa üldse ära kasutada. kas selle kohta on kommentaare? muss ich schon sagen, dass das erstaunt ist on täiesti inetlusväärne, et mitte keegi sõna ei soovi saada, siiski palun. E kas Rahvapartei ka mitte? jah, Andrei. no, no, the lady first, she was first see daam sealt tagant esimesena. jah, aitäh, ma väga vabandan, sest ma käisin korra väljas, aga ma sain aru, et räägitakse ülemkogust. viimasest küsimusest, eks? Marit Niihaug. jah. Ah. jah. jah, ma väga vabandan, mulle helistada pidin minema välja, aga ma tahtsin teada, kas me räägime praegu kaitse tippkohtumisest? ja, ja, just vast-, vastab härra Prokk, jah. jätkab äh, proua Vautmans. kallid kolleegid, ma räägin hollandi keeles, ütleb kõneleja, sest nii on lihtsam suur tänu selle info eest ja härra esimees ka juba tegelikult ütles, et me ootasime, et see tippkohtumine on hädavajalik ja et räägitakse julgeolekust ja kaitseküsimustest. detsembrikuus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tegelikult äratati lootust, et meil on tõesti võimalik äh, hakata ka kaitseküsimustes ja kaitsevaldkonna kaubanduses äh, koostööd tegema. meie leiame, et kaitseküsimused ei ole ülemkogult piisavalt tähelepanu saanud. meie fraktsioon leiab ka seda juba poolteist aastat räägitakse sellest küsimusest, aga siis otsustatakse, et otsuseid vastu ei võetakse, vaid tehakse seda järgmine kord ja jällegi juhtus seesama ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Euroopa Liit peaks välja töötama oma üleilmse strateegia kaitseküsimustes ja seda tegema koostöös liikmesriikidega. jumal tänatud, lõppude lõpuks kolmkümmend aastat on see kõik kestnud ja nüüd hakatakse Solanast edasi minema. ma leian, et see on väga tähtis selleks, et me tõesti saaksime ka vaadata seda, millest meie strateegia äh, lähtub. minu fraktsioon tegelikult ei eeldanud, et mingid tulemused tulevad. eelmisel nädalal ALDE fraktsioon töötas välja oma tegevuskava integreeritud kaitseküsimuste kohta. me esitleme seda eelmisel nädalal koos liberaalsete kaitseministritega Hollandist ja Tšehhi Vabariigist, samamoodi oli kohal ka Soome kaitseminister ja see plaan sai väga positiivse vastukoja, see on realistlik, see on positiivne, meie soovime tõesti, et ka NATO-s Euroopa sammast tugevdatakse aga ka meie oleme veendunud, et see peab olema konkreetsed ettepanekud, mida me teeme, me peame tõesti Solana doktriinist edasi minema. ja kui nüüd vaadatakse seda ja olgem nüüd ausad, mida kakskümmend kaheksa liikmesriiki praegusel hetkel kulutavad kaitsele ja kui me võrdleme seda USA-ga, ma tean küll, et numbrid on küll ainult numbrid, aga siiski nad tõestavad midagi nii et nelikümmend viis protsenti on see, mida kakskümmend kaheksa liikmesriiki kulutavad, kui me võrdleme seda USA-ga ja kui me vaatame tulemusi, siis tulemus on tegelikult ainult viisteist protsenti USA võimalustest, nii et tegelikult olgem ausad, me tõesti ei tegele piisavalt kaitseküsimustega, me ei kuluta raha tõhusalt ja sellepärast liberaalselt, liberaalne fraktsioon leiab, et äh, Äh, ka eelmisel nädalavahetusel toimunud terrorirünnakud näitasid, et meil on väga palju tööd veel ära teha, sellepärast ma kutsun kõiki parteisid üles selles komisjonis selle plaaniga tutvuma ja kui te tahate kommentaare teha, siis on need otse loomulikult teretulnud. Thank you very much uh,, chairman uh,, few comments since you aitäh, paar kommentaari, kuna te mainisite Rahvaparteid nagu ka teised arvan ma, et äh, me olime veidi pettunud äh, selles, et äh, selle eelmise ülemkogu kontekst muu, muutus, liikus ära esialgselt plaanitud kaitseküsimustelt seoses sellega, et olukord seoses illegaalse sisserände ja Kreekaga ja Ühendkuningriigi peaministri teatega referendumi kohta äh, varjutasid neid kaheksateist kuud oodatud julgeoleku- ja kaitsepoliitika järeldusi. Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika ei jäta siiski muljet, nagu tegemist oleks lihtsalt paberil oleva dokumendiga ja pabertiigriga ja meie komisjon peaks andma oma panuse uude üldises eh, välis- ja julgeolekupoliitika strateegia loomisse, teemadesse, mis puudutavad eh, rahastamist, kaitsepoliitikat, eh, välispoliitikat ja kõik fraktsioonid räägivad nendest teemadest väga põhjalikult sügisel ja kõik soovivad seda, et oleks rohkem tõhusat ressursside ühiskasutust, kuna ohud äh, on olemas ja nagu te ütlesite, koostöö NATO-ga on üks meie peamistest ülesannetest, hoolimata faktist, et me ei olnud väga rahul nende järeldustega, et seal on ainult äh, üks väike lõik, mis on pühendatud kaitseküsimustele, aga see viimane lõik, et ülemkogu tegeleb edaspidi regulaarselt kaitseküsimustega, ma loodan, et see tähendab seda, et tegeldakse tihemini kui üks kord kaheksateist kuu jooksul ja tegeldakse sisulisemate teemadega ja et ma loodan, et kõik fraktsioonid hoiavad seda teemat Euroopa Parlamendi tööplaanis Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mrs. Valsman has said that the uh, Americans are härra Korvinike, äh, proua Võtman ütles, et äh, et äh, ameeriklased venelased kulutavad väga palju vähem kaitseküsimustele kui ameeriklased, aga nad ostavad tanke Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben pro Jahr 100 Euroopa Liidus kulutatakse kaitsele sada kaheksakümmend kaks miljardit eurot aastat, seda on palju rohkem kui Venemaa ja sõdureid on meil kaks korda rohkem kui ameeriklastel ja ainult äh, kümme protsenti on meie tulemused võrreldes ameeriklastega, me vahe äh,, raiskame maksumaksjat äh, raha, meil on kaheksakümmend protsenti, kaheksakümmend protsenti äh, kaitsekulutustest Euroopa kaitsevägedel läheb äh, üldkuludele, meil on tohutult suur haldusaparaat, aga ma näen, et kolleegide äh, südameid see eriti ei liiguta, nii erinevalt mõningatest teistest küsimustest ja seetõttu ma lõpetan selle arutelu. aitäh, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. tahaksin aga öelda, seda me arutame ka äh, juhatuses, et äh, kas me selliseid äh, teemasid üldse veel päevakorda paneme, kui ei ole siin äh, sa-, suursaadikuid, kui meil ei ole sellist äh, arvamuste vahetuse kultuuri ja kui meil sellist äh, arutelu ei teki, siis äh, meie, meie komisjoni töö kvaliteet väheneb väga palju. kui me arvame, et me peaksime ainult raporteid koostama ja nendele kolm-nelisada muudatusettepanekut esitama, siis ma arvan, et see on vale mõtlemine. välispoliitika tähendab seda, et meil on võimalus äh, kommenteerida hetkeolukorda ja mitte teha ainult raporteid nagu üliõpilased mm, koostavad oma äh, töid. ja jõuame nüüd äh, ülevaate juurde, mis puudutab Valgevenesse toimunud visiiti see visiit toimus seitsmeteistkümnendast üheksateistkümnenda juunini, kolleeg, kas te soovite sõna? jah, härra esimees, tahtsin lihtsalt öelda, et et see teie ettepanek, selle puhul tõesti tuleks rohkem tähelepanu pöörata sellele, et meil on vaja rohkem tähelepanu ka komisjonil pöörata sellele küsimusele ja te võite kindel olla, et kui te selle välja toote, siis ALDE fraktsioon toetab teid. aitäh nii et jõuame neljanda päevakorrapunkti juurde. kaheksast äh, saadikust äh, koosnev delegatsioon käis Valgevenes, delegatsiooni juhatas härra Zdrojevski, tegemist oli esimese visiidiga pärast pikki aastaid ja ma arvan, et väga mõistlik on see, et me kuulame ülevaadet selle kohta, kas selle Äh, kas reisi toimumine oli mõttekas, millised olid äh, vestluspartnerid ja kuidas äh, oli seal üldse võimalik liikuda? sõna on kolleegil. kas härra Zdrojevski on kohal? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bardzo... Lugupeetud daamid ja härrad, teen väga lühidalt. ma tahaksin sissejuhatuseks öelda, et te olete saanud selle visiidi päevakorra ja meie pressiteate ja seetõttu te peaksite ka teadma, kuidas meie visiit kulges, mis oli meil programmis, milliseid, palju kohtumisi oli meil valitsuse esindajatega ja palju opositsiooniga. kogu see visiit läks väga sujuvalt, ei olnud mingeid üllatusi, vast-, kõik läks vastavalt pla-, plaanidele, ei olnud ei halbu ega häid üllatusi minu seisukohast oli sinna minek mõttekas. meie jaoks kõige olulisem asi oli see, et me korduvalt rõhutasime et me ei tee mingeid kompromisse parlamentaarses töös, me tõstatasime äh, Äh, poliitvangide teema, äh, surmanuhtluse teema, me mängis-, mainisime piiranguid kodanikuühiskonna toimimisele riigis, lisaks ametlikele kohtumistele olid meil kohtumised ka opositsiooniparteidega, poliitvangide perekonnaliikmetega ja ettevõtetega, mis tegutsevad Valgevenes, kodanike ühendustega kes on tuntud oma tegutsemise poolest Euroopas ja maailmas. ma arvan, et oluline on see, et mõningates valdkondades on olukord selline, et me tunneme, et Valgevenel on soovi meiega asju arutada, on olulisi küsimusi nagu viisavaba liikumine, reeglid, mis puudutavad äh, Bologna süsteemi standardite ülevõtmist ja ka teisi teemasid, nagu Erasmuse stipendiumid. meil oli ka negatiivseid kogemusi mõningate poliitvangide kohutavate vangistustingimustega seoses me juhtisime tähelepanu sellele ning me peaksime kutsuma üles äh, nende olukorda parandama, aga ma arvan, et oluline on see, et äh, sel aastal toimub, äh, toimuvad par-, presidendivalimised ning Euroopa Parlamendi jaoks on väga oluline see, et millistel tingimustel need valimised toimuvad. see ongi meie lühike ülevaade, ma tahaksin meie delegatsiooni liikmeid tänada, kellest kaks on ka siin ruumis kohal, proua Kalniete ja härra Maminkins. ma tahaksin äh, tänada äh, teid äh, minu toetamise eest meie visiidi ajal Minskis, aitäh! Uh, thank you, Mr Chairman! proua Kalniete, aitäh, tahaksin teiega jagada mõningaid muljeid. tegemist oli minu teise külaskäiguga Valgevenesse. esimest korda ma käisin seal eraisikuna ja kohtusin välisministeeriumi esindajatega ja poliitvangidega ja ma peaksin ütlema, et poliitvangide olukorra osas jäi mulle mulje, et olukord praegu on halvem, kui ta varem oli. sest kolm poliitvangi on ähm, uuesti kohtule antud, nende vangistust on pikendatud. me kõik teame arvamusküsitlustest ja erinevatest teistest allikatest, et president Lukašenka on väga populaarne Valgevenes, mis tähendab seda, et tegelikult ei ole tal midagi karta opositsiooni poolt, opositsioon on üsna nõrk, tal ei ole midagi karta ka nendelt vähestelt poliitvangidelt, kes on vangis ja see mulje, mis mulle jäi ja mida mõned kolleegid, kellega me seda arutasime, ka jagasid, on, et poliitvangid on äh, teataval määral pantvangid selles mängus äh, Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. kui poliitvange hoitakse nii halbades tingimustes, siis saadetakse signaal, siis Lukašenka saadab signaali Putinile, et ta, ma ei ole muutunud, ma olen ikka samaks jäänud. aga tegemist on inimestega, kes on lihtsalt äh, etturiteks malemängus selles äh, Lukašenka ja Putini vahelises mängus, ma tõesti põlgan väga seda, eriti võttes arvesse seda teavet, mis me saime perekondadega toimunud kohtumistel. ja tahaksin teiega rääkida, arutada veel ühte asja. opositsioon kardab, et äh, ühelt poolt võiks Valgevene Aserbaidžaanistuda. ja et ähm, et kõik see, mis seondub Lukašenko ja poliitvangidega, see jääb pragmaatiliste huvide varju. ja viimane kommentaar. üldiselt on Valgevenelas levinud arvamus, et et Valgevene võib kaotada oma suveräänsuse ja et äh, Lukašenka on ainus poliitik, kes suudab säilitada Valgevene iseseisvust ja ja kõik palved, millega meie poole pöörduti Välisministeeriumisse mujalt, oli, et palun ärge lubage seda, et Valgevene jääb teiste Euroopa äh, ja naabruses äh, toimuvate probleemide varju, aitäh. Thank you, Chair. I will speak Latvian. Uh, es arī... Härra Maminkins. Ma tahaksin samuti jagada teiega oma mõtteid. ma käisin Minskis eraviisiliselt varem ja mul on arvamus, et Valgevene on meie partner, meie naaberriik. meil olid aga vestlused poliitvangide perekonnaliikmetega ja meile räägiti, et kui nad näiteks külastavad oma sugulasi, näiteks abikaasat vanglas, siis üks naine jutumärkides juhuslikult äh, sattus autoõnnetusse ja mina isiklikult ei saa, ei suuda uskuda, et tegemist oli juhusega. ning küsimus, et kuidas opositsioon ei suuda äh, kokku leppida ja tulla välja omapoolse kandidaadiga presidendivalimistel. Nad selgitasid seda meile nii, et parteide registreerimine Justiitsministeeriumis on väga raske. aga esialgu on probleem selles, et nad ei suuda ka kokku leppida ühes kandidaadis teisalt olen ma nõus arvamusega, et president äh, Lukašenka on, toetuse on kuuskümmend kuni kuuskümmend viis protsenti, tõenäoliselt ta võidab valimised. ja küsimus on, et äh, millist äh, tulemust ta tahab näha kas, kas üheksakümmend viis protsenti või mingit realistlikku tulemust, see on väga oluline selleks, et hinnata olukorda äh, Äh, Valgevenes, nagu me teame, äh, valimiste ajal toimuvad kummalised lood. ma olen veendunud, et tuleb säilitada kontakt Valgevenega. see võiks tähendada suurt sammu edasi. ja kaksteist aastat ei ole olnud mingit ametlikku visiiti Euroopa Liidust. viis-kuus aastat tagasi oli selline poolametlik visiit. tahaksin rõhutada ka seda, et me võime teha koostööd, me saame teha koostööd, me saame teha Euroopa Liiduna, Valgevenega suurepäraselt teha koostööd nendes küsimustes, kus meil ei ole arvamuste äh, erisusi. näiteks külastasime laborit, mis äh, tegeleb toiduohutusega ja seda laborit rahastab Euroopa Liit teadlased Valgevenes, eksperdid äh, hindavad koostööd Euroopa Liiduga väga heaks. on erinevaid edukaid koostöövorme, näiteks uimaste kontroll, ähm, illegaalse kaubanduse kontroll, koostöö siseministeeriumite vahel. lühidalt öeldes olen ma kindlalt veendunud, et äh, me saame jätkata edukat dialoogi. loomulikult on ka paljusid lahendamata küsimusi, nagu näiteks poliitiliste vangi, poliitvangide küsimusi ja demokraatia puudumine Valgevenes, aitäh! suur tänu teile, esimees! ma olen nõus sellega, et peab jätkuma kriitiline dialoog Valgevenega kuid me ei tohiks unustada, eh, eh, ei tohiks unust-, ei tohiks taganeda Euroopa Liidu seisukohtadest, mis on endiselt, eh, mis endiselt kehtivad. näiteks me ei tunnista niinimetatud valimistulemusi Valgevenes, nagu ka Lukašenko režiimi poolt korda saadetud poliitilised kuriteod, tegusid. me ei tohiks unustada seda et kui me kohtume tema esindajatega, siis te kohtute eh, tippmanipulaatoriga, kes on Lukašenka režiimi eh, parem käsi. tema on kõigi petuskeemide ja eh, süüd, petuskeemide autor valimiste eelsel perioodil. tegelikult neid sündmusi ei tohikski valimisteks Äh, nimetada, kuidas on võimalik üldse nimetada valimiseks protsessi, kus poliitilisi parteisid ei tohi äh, registreerida, kampaaniaid ei tohi läbi viia ning äh, valimistel osalejad pannakse valimiste lõppedes vangi, nagu presidendivalimiste lõpus juhtus, nii et asjad on väga keerulised. peaksime olema endiselt kontaktis opositsiooniga, mis on endiselt väga nõrk ja lõhestatud äh, seda ka seoses äh, sellega, et Lukašenka režiim nendel sündmustel aina rohkem äh, osaleb. meil ei ole mingit võimalust seda režiimi legitimiseerida, me uisutame väga õhukesel jääl. ning näiteks Lukašenko ametnikest üks äh, on isiklikult vastutav kahe inimese äh, mõrvamise eest. kaks noort poissi äh, kaotasid elu, sest Lukašenkol oli vaja ohvreid. ta pidi ennast näitama tugeva juhina, see kõik on väga riskantne. mina mõtlesin, et meie koda on äh, alamkoja esindajate kohtumise vastu, kuid kohtusid siiski alamkoja esindajatega kohtuti selle visi vält-, visiidi vältel. mulle see ei meeldi, ma ütlesin seda ka avalikult, me ei tohi Lukašenko poolt ametisnikke eh, eh, külastada, me saadame vale sõnumi kodanikuühiskonnale. enne valimisi eh, Eh, on Lukašenkol vaja Euroopa Liidu poolset tunnustamist, nii et ärgem unustagem, et see õhukene jää aeg-ajalt eh, võib puruneda ning eh, see võib tähendada seda, et satume omadega plindrisse. kõnelejal pole mikrofoni. härra Korvin Mikki, ma räägin nüüd poola keeles ma leian, et tänane aru, tänases arutelus räägime Valgevenest nagu see oleks Põhja-Aafrika, me oleme protektsionistlikud, üritame ülevalt alla vaadata, üritame peale suruda Euroopa väärtuseid. kui mina oleks valgevenelane, ütleksin ma seda, et ma põlgan inimesi, kes kaotasid ära Äh, surmanuhtluse. Äh, seal on sellised väärtused, mis on meie jaoks täiesti, meist täiesti erinevad, väärtused ei ole universaalsed, lugupeetud daamid ja härrad. mina arvan, et on oluline meenutada, et, äh, et rünnatakse härra Lukašenkat ja me ei taha, et ta ju öö, läheneks Venemaale, me rohkem kui seni, see on täiesti elementaarne poliitiline tõde. kui teie olete demokraadid, mina igatahes olen, siis peate aru saama sellest, et kolm neljandike eh, valgevenelastest toetab Lukašenkot, kui oleme demokraadid, peame seda tunnistama. seda ma ainult soovisingi öelda. Yes. Panie przewodniczący, szanowni państwo. lugupeetud daamid ja härrad. võin teile öelda ainult järgmist. meie fraktsioon ei kohtunud eh, eh, viimastel valimistel Äh, valitud parlamendiliikmetega, üritasime asjas säilitada tasakaalu nii opositsiooniga kohtumistel, poliitvangidega kohtumist, peredega kohtumisel ning äh, samuti mõtlesin teiste algatuste peale, mis äh, on Valgevenes esile kerkinud. loomulikult mõned kohtumised tulid paremini välja, teised jällegi halvemini ning äh, äh, justiits, äh, justiitsministeeriumi esindajatega kohtumine oli üsnagi keeruline, kuid oluline on siiski, et Euroopa Parlamendi häält oleks kuulda, et seda respekteeritaks. on oluline ka, et me teaksime, milline on poliitvangide olukord ning teataks ka, et Ehm, oldaks teadlikud ka teistest küsimustest, mille osas meie parlament kompromisse ei tee. on oluline säilitada kontakt Valgevene ühiskonnaga ning on väga tähtis ka, et oleksime endiselt avatud ka nendepoolsetele algatustele. suur tänu! kõnelejal pole endiselt mikrofoni. ja nüüd lähme siis päevakorrapunkti number viis juurde, Euroopa Liidu Aadria mere ja Joonia merepiirkonna strateegia raportit tuleb võib-olla muuta, võttes arvesse, mis praegusel hetkel toimumas on, ma mõtlen seda jumala tõsiselt. tahaksin, et meie raportöör Dubravka Šuica võtaks sõna. suur tänu, nagu te näete, ma koostasin Euroopa Liidu Adremerejooni ja merepiirkonna strateegia eh, eh, mm, Äh, nii meie komisjonis kui Envi komisjonis teame, et äh, raporti ettepanek tehti äh, Regi, Regi komisjoni poolt, autoriks on härra Jakovtšitš ning eesmärgiks on see, et seitsekümmend miljonit sealset elanikku saaks kõigi äh, Mm, kõi-, saaks võimaluse merekeskkonda jätkusuutliku turismi teisi aspekte säilitada. meie e, välisasjade komisjoni jaoks on oluline see, et e, see peaks aitama võimalikel kandidaatriikidel teha koostööd Euroopa liikmesriikidega ning parandada võimalust äh, Balkani riigid, riikidel integreeruda Euroopa Liitu. see on esimene kord, kui osalevad nii palju väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike asuvad riigid, seal on näiteks Bosnia-Hertsegoviina, Serbia, Montenegro eh, ja teised riigid. Eh, meil on nelikümmend seitse muudatusettepanekut kolmapäeval, esimesel juulil toimub meil kohtumine, kus me Eh, kok-, lepime kokku muudatusettepanekute osas ning loodan, et eh, variraportöörid eh, aitavad meil välja töötada kompromissmuudatusettepanekud. igatahes olen kindel, et olete kõik selle raporti läbi lugenud, et me kõik teame, millised on reeglid arvamuse koostamiseks see tähendab seda, et me ei saanud sinna arvamusse sisse viisi või kõike, mida me oleksime tahtnud, loodetavasti eh, on meil võimalik seda teha kompromissmuudatusettepanekute abil, igatahes eh, energia, kaitseküsimus, eh, keskkonnakaitse ning ka rahu säilitamine selles piirkonnas pea eh, ning samuti garanteerida, et kõik eh, piirkond saaks kõigist võimalikest toetusvahenditest kasu. meile ei meeldi see, et eh, tegeletakse liialt vähe murettekitava küsimus, sellise murettekitava küsimusega nagu illegaalne immigratsioon, see võiks sellele võiks olla eraldi osa pöörat-, pühendatud selles, selles raportis, nagu seda äh, juba härra Jakovtšitš on samuti öelnud. Eh, me rääkisime maikuus juba immigratsiooni küsimusest ning samuti ka ähm, organiseeritud kuritegevusest, ma sooviksin, et ühendaksime eh, ühe eh, lõiguga eh, piiriülese kuritegevuse ning rahvusvahelise kuritegevuse problemaatikale. Need küsimused oleks siis minu meelest hea esile tõsta, saatsid, teil on saadetud muudatusettepanekud, teil on võimalik sellest veel rääkida, meie komisjon räägib sellest uuesti viieteistkümnendal juulil ning kui kellelgi on midagi lisada äh, siis olen avatud äh, arutelule, aitäh. Ask not so much for amendments, you might get them. ma ei tea, kui palju muudatusettepanekuid te sellest äh, saate. Pitsula, noh. härra Pitsula. Danke, herr president. Herr president. Ja bih zahvalio izvjestiteljici gospođi Šuici na predstavljenom mišljenju. Prije ma sooviksin tänada proua Švitsat tema arvamuse esitamise eest, mis puudutab eh, eh, Joonimere piirkonna strateegia poliitilist dimensiooni, see on äärmiselt oluline piirkond meie jaoks. kolmandas osas on element, mis on meie jaoks väga oluline, nimelt poliitiline eh, dimensioon sest asjaga on ju seotud neli liikmesriiki ja neli kandidaatriiki. see tähendab seitsekümmend miljonit inimest. ning just see teine osa, kandidaatriigid, on need, kes võiks sellest strateegiast kõige rohkem kasu lõigata. peab aga ütlema ka seda, et olemasolevad erinevused nende liikmesriikide, riikide vahel on tohutu suured, seda nii majanduse arengult äh, kui ka makrofinants eh, eh, eh, olukord on täiesti erinev ja seda aasta-aastalt aina enam. lisaks näiteks eh, mõnedes nendes riikides on maanteetranspordi võimalused väga halvasti arenenud, seega võib öelda, et praegusel hetkel on Horvaatia käivitanud projekti Adria Joonia maantee üle väljaehitamiseks. loodetavasti saab see Euroopa Liidu poolse toetuse, sest eh, Euroopa Liit peaks maanteevõrgustike väljatöötamisel eh, suurt, eh, suuremat huvi üles näitama ning samuti tuleb vähendada selle piirkonna sõltuvust Venemaast, sest selline sõltuvus võib ohustada kogu piirkonda, seega tuleks mõelda ka gaasitoru ehitamise peale. ning õige on see, mida öeldi asüülitaotlejate kohta, kuid tuleb eristada siiski tavapärast migratsiooni ning eh, inimkaubandust neis on teatud punkt, sarnaseid punkte, kuid äh, ei saa siiski öelda, et äh, tegemist on sama nähtusega. hiljuti Ungaris räägiti lausa müüri ehitamisest. selline strateegia võiks äh, aidata migratsioonivoogusid vähendada, loodetavasti kõik osapooled osale-, aitavad selle äh, strateegia võimalikult läbipaistvas väljatöötamises, see aitaks äh, parandada olukorda kogu piirkonnas ning äh, see peaks kindlasti toetama ühisturu välja arendamisel kogu selles äh, piirkonnas ning ka kinnitan teile oma kindlad soovid ja edasi koostööd teha. suur tänu ALDE nimel sooviksin tänada proua Švitsat selle raporti väljatöötamise eest, tahaksin tänada ka härra Jakovtšitši. siin on tegemist äärmiselt ebastabiilse piirkonnaga ning Euroopa Liit on loomulikult mures eh, kogu selle piirkonna pärast, eh, mis eh, nõuab meiepoolset suurt tähelepanu. algatus on väga teretulnud. ei ole mõtet hakata kordama seda, mida minu kolleeg Vitsula juba ütles sooviksin aga rõhutada ühte aspekti, millest siin ei ole piisavalt räägitud nimelt sellest, et see piirkond võib osutuda väga oluliseks energiatranspordi piirkonnaks. see aspekt ning eh, nende riikide parem ühendamine Euroopa Liiduga on, on äärmiselt eh, oluline ja see võib äh, osutuda tähtsaks kogu Euroopa Liidu jaoks, äh, kui me saaks kasutada äh, kõiki neid erinevaid energiaallikaid, mis piirkonna kaudu Euroopa Liitu jõuavad. pripravljeno mnenje. Mislim, pridružujem se seveda kolegom, da. tänu, sooviksin tänada suurepärase arvamuse eest, sooviksin ühineda teiste kolleegidega kes räägivad sünergiast. me peaks ka mõtlema selle peale, kuidas vähendada sotsiaalseid, sotsiaalset ebavõrdsust Ida-Balkani riikidega. siin on veel muidki küsimusi, mida sooviksin esile tõsta, sooviksin mainida äh, ka muudatusettepanekuid, mille esitasid rohelised muudatusettepanekud nelikümmend kaks. see puudutab keskkonna äh, olukorda, mis mängib väga olulist rolli, eriti just energiaturvalisuse ning energiatarne turvalisuse osas Euroopa Liidule. seega peaksime toetama ka gaasi äh, ja naftavarude otsimiseks äh, selles piirkonnas äh, peaksime keskenduma ka mõjuhinnangule. Äh, see peaks pühendama tähelepanu ka keskkonnakaitsele selles piirkonnas, peaksime mõtlema bioleomilise mitmekesisuse peale ning see nõuab olulist planeerimist, meil on vaja garanteerida ka paremat koostööd selles piirkonnas. Adria Joonia mere piirkonnas. meie tegevus ei tohiks kahjustada ähm, selle piirkonna loodust. suur tänu teile, et selle kõik arvamusse sisse viisite. Grazie <clears throat> Presidente. Da italiano chiaramente non posso che essere estremamente... suur tänu, olen itaallane, sellega seoses eh, olen selle strateegiaga väga rahul, mis eh, eh toetab eh, sellise geograafilise piirkonna eh, arengut, millele me ei ole eh, palju tähelepanu pööranud, teise Adria mere kaldaga koostöö tegemine on protsess, millele pole senini tähelepanu pööranud. suur tänu härra Jakovtšitšile, põhiraportorile. tõsi on see, mida äh, paljud siin on öelnud, taristu ei ole piisavalt hästi välja töötatud, väga palju on puudujääke nii maantee kui raudteetranspordi osas, meil oleks vaja ühtset äh, transpordivõrgustikku, mis muudab mobiilsuse lihtsamaks selles piirkonnas ning kindlasti ka toetab turismi arengut. on tõsi, et, et see Joon ja Adria eh, eh, mereäärsete eh, piirkondade riigid on energeetiliselt väga keerulises olukorras, kuid äh, praegusel hetkel ainult energiavõrgustik, jaotusvõrgustik ei lahenda probleemi, ma räägin siin näiteks eh, veetel gaasi eh, transpordist ja gaasitorude ehitamisest. minu meelest eh, ei ole see positiivne lahendus, võttes arvesse, kui kulukas see on. kuid mis puudutab Nord nafta puurimist, siis see hämmastab meid, mis nafta puurimine Aadria meres, see võiks ohustada turismi. tegemist on väga väikese suletud merega ning igasugusel õnnetusel oleks dramaatilised tagajärjed ning läheks äh, aastakümneid aega, enne kui äh, seda äh, ökosüsteemi saaks taastada. peaks tegelema ka illegaalse migratsiooni Eh, küsimust, eh, sest see on üks piirkondi, kus see on kõige tuntavam ning samuti tuleks rääkida islami äärmuslusest, mis seda piirkonda väga intensiivselt mõjutab. meil on vaja rohkem koostööd, meil on vaja suuremat sünergiat, seega oleks eh, selliste probleemidega tegelemine ka adekvaatne reaktsioon kõigile neile. Hvala lijepo predsjedniče Evo, kad su govorili svi hrvatski kolege, pa da ja kažem nekoliko riječi. Prist... Jah, pärast seda, kui kõik Horvaatia kolleegid sõna võtsid, tahaksin ka mina midagi juurde lisada. Kõigepealt suur tänu raportöörile, proua Suitsale, suur tänu raportöörile vastutavas komisjonis härra Jakovtšitšile. Me räägime siin strateegiast, Aadria ja Ioonia mere jaoks. kahe tuhandendast aastast on meil see algatus toetada seda piirkonda, toona olime me üheskoos Itaalias, kui see mõte sündis. nüüd on meil tegemist strateegiaga, mis äh, lähtub meie headest kogemustest ja tulemustest, äh, mis tulenevad Donau ja Läänemere strateegiast. toona nende vii-, kahe viimati nimetatuga oleme me juba kaks tähtsat mõõdet hõlmanud ja nüüd lisandub kolmas. makropiirkonnad, makroregioonid on uus koostöövõimalus, uus koostöövorm. ja nüüd peame me vaatama ka seda, kuidas me koostööd teeme. riik, mis vastutab ühe piirkonna ees, Äh, on ka väga aktiivne. mina olin toona strateegia raportöör ja nägin vägagi hästi, kuidas äh, teatud riigid hoolitsevad mõne piirkonna eest, kui nad vastutavad selle eest üksi ja mis saab siis, kui ühe piirkonna eest vastutavad mitu riiki. ja ma arvan, et see sõnum tuleb edasi saata ka liikmesriikidesse strateegia eesmärgiks on just laienemispoliitika edasiviimine, see on täiesti selge, neli riiki on liikmesriiki ja neli riiki on äh, kuidagi kaasatud integratsiooniprotsessi, laienemisprotsessi. ja siis on riike, mis on osa Ioonia Aadria mere strateegiast, aga mitte äh, samas äh, kuidagi seotud strateegiaga, nagu näiteks äh, Makedoonia. ja tuleks nemad ka kuidagi kaasata, Serbia ka ei ole kuidagi äh, äh, selle me-, nimetatud merede ääres, aga samal ajal tuleb ta kaasata strateegiasse, sest ta oli kunagise Jugoslaavia osa ja täpselt samamoodi nagu Montenegro peab ta saama võimaluse kaasa rääkida, nii et äh, selle strateegia potentsiaal on suur ja äh, Need riigid, mis ei osale, näevad, et äh, nende olukord on kehvem. meil on erinevaid koostöövõimalusi nii majanduslike kui ka transpordi vallas. volinik Haan, kui ta ise vastutas piirkondliku arengu eest, just nende valdkondade kallal tööd edasi tegi. nüüd tegeleb selle küsimusega volinik Kretsu meil on tõesti nüüd rohkem arenemisvõimalusi selle strateegia jaoks, äh, sest see toetab kogu piirkonda ja samal ajal on ta ka stabiliseerivaks teguriks. kas või näiteks, äh, kui mõtleme illegaalse migratsiooni peale, jah, Kreekat puudutab see küsimus rohkem kui näiteks Horvaatiat, aga see ei tähenda seda, et see olukord tulevikus ei muutuks. aitäh! aitäh, proua raportöör, kas teie soovite ka veel kord sõna saada? proua Sakurava on siiski ka veel, kes jäi mul kahe silma vahele, ütleb härra esimees. aitäh, härra esimees, suur tänu proua Suitsale selle arvamuse eest. ma olen täiesti nõus sellega, mida kolleegid ütlesid, aga tahtsin juurde lisada veel seda, et äh, nii arvamusest tuleb väga selgelt välja kui ka muudatusettepanekutest tuleb selgelt välja see, et äh, see arvamus ei ole saanud kõikide toetust, kas siin on mingi uus, vabandust, siin on üks uus sammas, mis on juurde lisatud, see puudutab äh, rännet, tegemist on strateegiaga, mis just äsja välja töötati, mis on alles alguses, aga see ühtegi projekti veel ellu pole viidud. ja ma arvan, et see ei pane seda strateegiat väga heasse valgusse ja sellepärast ma ei ole sellega nõus. ja see, mida siin nüüd juurde lisatakse, meil on juba läbi kukkunud äh, rändepoliitika, äh, tegelikult äh, kukutab läbi ka kogu strateegia ja mulle tundub, et seda strateegiat suunatakse praegu mingis kindlas suunas, aga samal ajal oleks pidanud olema strateegia tulemuseks siiski laiapõhjalised konsultatsioonid. ja välisministrid pidid oli, olema ju kaasatud, samamoodi nagu ka volinik Haan ja teisel detsembril eelmisel aastal nad otsustasid, et kui see strateegia on edukas, siis tuleks eelkõige keskenduda teatud äh, piirkondliku tähtsusega äh, projektidele ja ainult sellistele projektidele. ja see, mida me nüüd võime õppida makropiirkondlikest äh, projektidest, on see, et me peame keskenduma teatud kindlatele ühistele tegevustele selleks, et strateegia tõesti oleks ka tõhus ning äh, selleks, et need riigid, mis on kaasatud, saaksid ka mõistlikult rolli mängida. ma arvan, et see oleks praegu olnud suurepärane võimalus nende riikide jaoks äh, siin energiasegu välja tuua, keskkonnasõbralike energiaallikate kasutamise ja ka näiteks üleminekuvahendite kasutamist, taastuvad energiaallikad, energiatõhusus oleks olnud vaja siin välja tuua ja oleks pidanud keskenduma just nendele valdkondadele. selleks, et ei tekiks mitte mingit isolatsiooni ja kedagi ära ei lõnga, lõigataks nendest koridoridest, mis meil praegu olemas on tähtis on öelda veel lõpetuseks ka seda, et keegi ei välista seda, et tulevikus vaadatakse strateegia üle arvestades viimaseid sündmuseid, aga sellegipoolest mina leian, et praeguses olukorras on väga halb, kui me mingi sambad siia veel juurde lisame. kas te soovite vastata, proua Soika? jah, otse loomulikult. Eh, aitäh suur tänu nende ettepanekute ja märkuste eest. ma olen veendunud, et kui me neid muudatusettepanekuid äh, läbi vaatame ja kompromissid välja töötame, siis me tegelikult toetame kolleeg Jakov Tšitši raportit me tõesti räägime siin nii-öelda suletud Aadria merest ja avatud Ioonia merest ja need riigid, mis on sealses piirkonnas, peaksid tõesti kõik kasu lõikama sellest strateegiast. ja see strateegia tohiks kohe kindlasti jääda paberile ja sahtlipõhja tolmuma. meil on äh, tõesti kogemus, et äh, võimekust tuleb parandada sealses piirkonnas, selles, et strateegia oleks edukam. ja otse loomulikult äh, kasutame nii volinik Haani kui ka volinik Kretsu kogemusi minu jaoks tegelikult taristu väljatöötamine on kõige tähtsam. ja see loomulikult äh, mängib siin kõige tähtsamat rolli. koridor, mida mainis ka härra Pitsula ja selle jaoks on meil vaja Euroopa toetust. sellepärast, et see toetus on suures osas, see koridor on juba suures osas välja ehitatud, aga lõpuni ehitamata siiski. ja tõesti, liikmesriigid ja piirkonnariigid on seda toetanud, Horvaatia näiteks äh, nii kiirtee kui ka raudteetrassi on väga palju investeerinud ja nüüd tõesti Euroopa Liit peab andma ka oma panuse selleks, et ähm, see koridor lõpuni välja ehitataks. nii muutub ka kõik lihtsamaks. Äh, äh, hea korralikult toimiva taristuga on võimalik ka ühtekuuluvust lihtsustada ja ma arvan, et äh, siis me saame tõesti ka rääkida sellest, et ühtekuuluvus kui selline on kogu riigi, kogu piirkonnas tagatud. tõesti, riigid on erinevas seisus sealses piirkonnas ja näiteks Makedoonia puhul tõesti tuleb mõelda selle peale, kuidas neid kaasata. Serbiat mainiti juba eraldi, Serbial ei ole aga merepiiris, kui ta mängib siiski tähtsat rolli sealses piirkonnas. ma olen veendunud, et pärast teiste äh, komisjonide arvamusi äh, saame me lõpuks kokku panna korraliku raporti ja niimoodi meie strateegiat toetada. härra Prokk räägib mikrofonita. sellega on ka see päevakorrapunkt ammendunud, äh, me saime kiiremini hakkama kui planeeritud, viieteistkümnendal juulil toimub hääletus regionaalarengu komisjon hääletab viieteistkümnendal septembril, nii et kolleegid, teil on tõesti väga palju aega selleks, et meie muudatusettepanekud ka läbirääkimistes läbi suruda. nüüd oleme koosolekuga jõudnud ühele poole, hääletus on ette nähtud kella kuus, nii et ma kardan, et me peame katkestama. sest kui kolleegid on arvestanud, et kell kuus toimub hääletus, siis ma kardan, et me ei saa varem hääletada ma arvan, et te olete nõus minuga, sellepärast ma katkestan koosoleku kella kuueni. siis jätkame. aitäh. Alex will call you as soon as he's out of the meeting on, on the Monday. Because we have to do that now. Yeah. I see it's just the last day here. Herr Burg, für Unterlagen, Sie sind Frau Solanke und Termine nur diese Woche noch?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 Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Daamid ja härrad. asume hääletama. aitäh, et tulite tagasi. ja toimub lõplik hääletus, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ettepanekut, millega muudetakse nõukogu määrust äh, tuhat kakssada kolmkümmend kuus murd kaks tuhat viis, mis puudutab äh, teatud teatavate kaupadega kauplemist, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal ebainim-, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ja kui keegi sellest pealkirjast nüüd aru saab, siis tal on ka õigus hääletada. proua Lohpiiler, palun, kas te soovite veel midagi öelda? lihtsalt tänan kõiki rap-, variraportööre, arutelu oli väga hea ja täna pärastlõunal äh, juhtivkomisjon, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon esimest korda arutas seda küsimust ja tundub, et äh, suurema osa, suurema osa puhul küsimustest on meil ühine arvamus. nii et äh, see, et Rahvusvaheline Kaubanduse Komisjon on juhtkomisjon, vist ei aidanud teid küll päris palju, aga no olgu, palun. härra esimees aga ameeriklased kasutavad vett, et eurooplasi piinata, ma ei näe vett siin nimekirjas. Vodka boodik. so let's vote. hääletame kolmkümmend kuus, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks ja kolmkümmend kaheksa, sest nad on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm ja kolmkümmend üheksa, sest ühesugused soovite kontrollida? hääletus on lõppenud. kas jälle pistsite krediitkaardi masinasse? no we have to start again, something went, went otsast pihta, miskit läks untsu. kõik uuesti hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa, seitsmeteistkümne vastu. kolm ja kolmkümmend üheksa üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli ja nelikümmend, kes poolt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud kakskümmend neli kahekümne viie vastu tagasi lükatud. see oli nelikümmend kaks. viis poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa üheksateistkümne vastu vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse ja nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksa ja nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. hääletus on lõppenud, kakskümmend neli kahekümne ühe vastu vastu võetud. kompromissettepanek üks poolt, vastu erapooletu vastu võetud. järgmiseks kümme ja viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud, kakskümmend kolm kahekümne seitsme vastu tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üksteist ja viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, kontrollime hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. komp-, kuuskümmend neli poolt, aga enne kompromiss kaks. kompromissettepanek kaks. see rohel-, see hall sai poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime kompromissettepanek neli hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend üheksa, kahekümne ühe vastu. edasi kom-, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu. oi, kompromissettepanek viis jäi vahele, sest need äh, hallid alad, need jäävad mul kahe silma vahele, kompromissettepanek viis poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud edasi kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend neli kahekümne viie vastu tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kakskümmend kolm kahekümne seitsme vastu tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja nüüd elektrooniline hääletus äh, arvamuse eelnõu muudetud kujul. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud raport on vastu võetud neljakümne viie poolthäälega, kaks vastuhäält, kolm erapooletut. aitäh, proua raportöör! järgmine kohtumine toimub viieteistkümnendal juulil. koosolek on lõppenud. Ehm.